Poola võimud on mul palunud Boleslav Pjeha saadikupuutumatust äh, ära võtta. selle taotluse me saadame õigusasjade komisjoni vastavalt kodukorrale. kolmapäeval koos ülemkogu presidendiga kirjutan ma alla kümnele õigusaktile,